vastuse eest. meil on viisteist hääletust, tõenäoliselt saame kiiresti ühele poole. proua Haudala hääletus, Mari-Kristiin Butane puutumatuse äravõtmise taotlus. tegemist on tavahääletusega, kes on poolt? vastu? kes on erapooletud? vastu võetud kolejny punkt powołanie pana simona jätkame Simon Busutili nimetamine Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli kakssada viiskümmend viis alusel loodud komitee liikmeks salajane hääletus, hääletamine on alanud. aitäh, hääletamine on lõppenud vastu võetud suure enamusega. jätkame. terrorismi erikomisjoni nimeline koosseis. muudatusettepanekuid ei ole tehtud, teave on teile kõigile saadetud, muudatusettepanekuid ei ole nimelise koosseisu osas tehtud. seega on koosseis heaks kiidetud. jätkame härra Borrelli raport Euroopa Liidu Islandi vaheline põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste kaitset käsitlev leping. tegemist on nimelise hääletusega, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud aitäh, vastu võetud. veel üks härra Borrelli raport. Euroopa Liidu Islandi vahendile lisasoodustusi põllumajandustoodetega kauplemisel käsitlev leping, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud härra Krisokoonase raport vahendusmenetluse direktiivi kohaldamine, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. härra De Jongi raport, frantsiisimise toimimine jaemüügisektoris härra De Jong soovis sõna, kaks minutit, palun. Yeah, you may go. Push the button. palun, võite alustada. Any technical trouble? kas on tehnilisi probleeme? voorzitter ik zal het heel kort houden maar omdat er geen. suur tänu president teen lühidalt täiskogu arutelu ei toimunud seega kasutaksin võimalust kutsuda üles komisjoni ähm, tegutseda vastavalt soovitustele mis rahvusvahelises kogunes on vastu võetud ning vastavalt ka tegutseda. ettevõtted ei lähe riik- eh, ning riigid eh, väga kergekäeliselt kohtusse, eriti kui tegemist on frantsiisisüsteemidega, nii et ma loodan, et komisjon võtab meetmeid eh, ebaõiglase konkurentsi vallas. aitäh. aitäh, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. proua Kreeli raport Euroopa kosmosestrateegia, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. Zamykam głosowanie. Hääletamine on lõppenud. Przyjęto. Vastu võetud. jätkame härra Seeri raportiga, mis käsitleb akadeemilist täiendisharidust ning kaugõpet kui Euroopa elukestva õppestrateegia osa. tegemist on nimelise hääletusega, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud proua Telli. siseveeteede ja autovedude sektorit käsitlevate aegunud õigusaktide kehtetuks tunnistamine. nimeline hääletus ning hääletamine on alanud. suur tänu, hääletamine on lõppenud. vastu võetud raport on vastu võetud. see on esimese lugemise menetluse lõpp, jätkame. härra Sorini raport internetiühenduse edendamine maapiirkondades. nimeline hääletus, muudatusettepanek kolmkümmend, hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa. palun tõstke käsi, kes on poolt. kes on vastu? erapooletud, vastu võetud. seega on Euroopa Liidu parlament äh, lõpetanud raporti esimese lugemise menetluse. härra Puuseki raport gaasivarustuskindluse tagamise meetmete üle. muudatusettepanek sada seitsekümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. sada seitsekümmend kaheksa. tavahääletus, kes on poolt, palun tõstke käed. kes on vastu? kes on erapooletud, vastu võetud. raporti esimene lugemine on lõppenud, jätkame. maalapükk Norras muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud algtekst. ta on tagasi, esimees parandab ennast, suure enamusega tagasi lükatud. jätkame algse tekstiga, kes on selle poolt, kes on vastu, erapooletud. algne tekst on vastu võetud suure enamusega. esimees vabandab uuesti. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt vastu, kes on erapooletud, vastu võetud. kontrollime. muudatusettepanek üheksa. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kolm, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kümme, kes on selle poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. hääletame algset teksti kahes osas, esimene osa, kes on selle poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viis, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, kes on selle poolt? kes on vastu? erapooletud? suur tänu, resolutsioon on vastu võetud. härra Talon Bonifoo ja proua Karatsa pilti raport. palun, sõna on teil. suur tänu. vastavalt artikli sada kakskümmend neli viitan ingliskeelsele äh, versioonile lehekülg kümme, neljas lause. parlament kinnitab, et äh, reproduktiivtervise õiguse puudumine, ka turvalise ja legaalse abordi võimaluse puudumine on naiste õiguste rikkumine. Äh, see viga võib viida selleni, et et kui keegi usub äh, abordi võimaluse pakkumisse, see võib olla ebaseaduslik, siin ei viidata võimalikule kuritegul, kuritegudele selles, kui keegi eitab abordiõigust. soovitan dokumendi tagasi lükata, vastasel juhul miljonid inimesed Euroopa Liidus äh, saa-, saavad äh, pärast praegust hääletust kurjategijateks, aitäh! suur tänu. võtame arvesse, kuid see ei ole otseselt hääletusega seotud. algtekst, lõige neli, kolmes osas, esimene osa, kes on selle poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. kontrollime. hääletamine on alanud. Zamykam głosowanie. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. kontrollime. elektrooniline hääletus on alanud. Zamykam głosowanie hääletamine on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud võib-olla seekord siiski ei kontrolliks. kuna tulemus on kindel, lõige üheksa kahes osas, esimene osa, algtekst, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üheksa M kahes osas, algtekst, esimene osa, kes on poolt kes on vastu? erapooletud? vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. lõige kolmteist kahes osas, esimene osa, kes on poolt? kes on vastu? erapooletud? vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige viisteist, algtekst, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud. aga tasus siiski kontrollida kindluse mõttes. põhjendus punkt üks, kahes osas esimene osa. kes on vastu? erapooletud. vastu võetud. teine osa, kes on poolt? vastu. erapooletud vastu võetud. ühenduspunkt R, algtekst, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt AA, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt? Rahvapartei. vastu. erapooletud. kontrollime, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud vastu võetud. nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna nimeline hääletus, hääletamine on alanud. Zamykam głosowanie. Hääletamine on lõppenud. palju õnne raportöörile, väga tähtis teema on nüüd läbi võetud. edasi, Maria Reena raport rahvusvahelise kaubanduse ja Euroopa Liidu kaubanduspoliitika mõju. nüüd äh, paragrahv nelikümmend kuus, kahes osas esimene osa, kes poolt, kes vastu, kas on erapooletuid? kontrollime seda, palun hääletage. Zamykam głosowanie. Hääletus lõppes tagasi lükatud. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kogu resolutsioon nüüd, nimeline hääletus, palun hääletage. hääletus lõppes, vastu võetud suur tänu teile. ja nüüd läheme edasi. meil tulevad häälte selgitused.